edasi ja järgmine punkt äh, kuna me räägime inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumitest, äh, siis järgmine teema on olukord Maldiividel ja alustame kohe selle resolutsiooni ettepaneku autoriga, härra Koraol on sõna üheks minutiks. suur tänu, juhataja. jah Äh, Maldiivid ei ole mitte suurepärane siniste laguunide ja suurepäraste randadega riik, mida me teame, äh, aga tegelikult seal äh, riivatakse väga paljude õigusi. töötajad Bangladeshist ja mujal, neid, nende tööjõudu kasutatakse kurvalt ära ja nad on alamakstud, ka justiitssüsteem ei toimi ning inimesed äh, lihtsalt äh, vangistatakse. samuti on palju sallimatust ning ei ole võimalus äh, üldse avalikku debatti pidada. valitsus ei pea kinni rahvusvahelistest konventsioonidest, kasutatakse piinamist ja teisi kohutavaid viisi. inimeste õigusi rikutakse, kodanikuvabadusi rikutakse, naiste õigusi samuti, aga kõige hullem rikkumine on see, et poliitiliste repressioonide raames äh, on tühistatud Maldiividel äh, surmanuhtluse äh, moratoorium. meie oleme selgelt surmanuhtluse vastased, sellepärast et surmanuhtlus riivab ühte väga universaalset õigust, nimelt õigust elule. suur aitäh teile, saadik Corrao, nüüd saab sõna proua Lambert pooleteiseks minutiks suur tänu, härra juhataja. võtan sõna äh, Lõuna-Aasia riikidega delegatsiooni äh, juha-, esimehena. Maldiivid kuuluvad sinna hulka. Maldiividel toimuv on äh, väga murettekitav. juba viidati siin surmanuhtluse keelu tühistamisele, kuigi see keeld on juba viiekümnendatest aastatest olnud paigas ja tõesti on väga tõsine küsimus. uus Maldiivide põhiseadus on vähem kui kümme aastat äh, vana ja loomulikult on tegemist olnud demokraatiale ülemineku pika protsessiga, kuid praegu on antud siiski vähikäik, mitte ei lähe asjad edasi demokraatliku põhiseaduse üks kõige olulisem mm, punkt on võimude lahususe põhimõte, kohtud peavad olema sõltumatud võimust, kuid seda praegu ei ole Maldiividel tagatud. me tahame, et seadused kehtiksid ka seal võrdsetel kõigile, seadusi ei tohi kohandada selleks, et need vastaksid teatud juhtumitele, eriti äh, endise presidendi Mohammed äh, Nasheedi juhtum. me tahaksime ka seda, et kohtusüsteem paraneks, mida tunnustaksid kõik äh, Mal-, Maldiivide äh, äh, poliitilised fraktsioonid ja kindlasti on vaja kohtute kvaliteeti tõsta. sõltumatud tugevad institutsioonid on samuti olulised, ähm, inimõiguste nõukogu on sattunud seal rünnaku alla, meediat on ikka ja jälle survestatud ja loomulikult on järjest rohkem kärbitud ka vabakondade tegutsemisruumi ja demokraatliku opositsiooni liikumisruumi ja see tõesti on vale suund ja sellepärast ongi sanktsioonide mõte siin resolutsioonis sees, selles resolutsioonis sees, et julgustada arenguid selles suunas, nagu meie oleme sellest huvitatud. härra Dupree, palun. Äh, härra Dupree on samuti äh, raportöör, palun ma asendan tegelikult härra juhataja, te vabandate mind, äh, härra Narti, kes on jäänud hiljaks härra eh, juhataja, eh, jah eh, Maldiividest on kuulda tavaliselt ainult ilusaid asju, ilusad rannad, kuid tegelikult need inimesed, kes seal elavad, elavad põrgus. Maldiivid, tol tuudi kahe tuhande neljateistkümnendal tagasi šaria õigus ja isegi seitsmeaastaseid inimesi äh, mõistetakse, lapsi mõistetakse seal vangi, surmanuhtlus on taastatud ja nii edasi äh, isegi ähm, äh, kõiki inimõigusi rikutakse seal, sealhulgas ka näiteks äh, aborti pärast vägistamisi ja nii edasi. meie komisjon ja parlament peavad äh, survet suurendama näiteks impordi puhul kas te ei arva, et me peaksime mõtlema tõesti sellele, kas ka meie turistid turismitööstus on käitunud äh, väärikalt, kas me ei peaks ka siin mõtlema näiteks toodete sildistamise peale ja nii edasi? suur tänu, järgmisena saab sõna üks resolutsiooni autoritest, härra Tšannok, teil on äh, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra juhataja, kahe tuhande kaheksandal aastal valiti Mohammed Nasheed äh, Maldiivide presidendiks äh, pärast seda, kui lõppes kolmekümne viie aastane Kajomi diktaatorlus. Nasheedi platvorm oli demokraatia, õigusriigi põhimõte ja ilmalikkuse toetamine, ta viis oma programmi ka ellu ja tegeles väga tõsiste probleemidega, millega see väike saareriik on silmitsi ka täna, kuivõrd mere hinnatase ainult tõuseb kliima soojenemise pärast. Nasheed vahetati välja üldiselt tunnustatud riigipöördest. Kaiumi tütar on täna eh, välisminister, tema poolvend on peaminist-, on president ja opositsiooni liikmed on võetud kirbule, Mohammed Nasheed on vangistatud, aga mitte ainult nemad, ka nende enda võimu eh, eh, kaaslased on süüdistuse saanud, kes on astunud Kaiomi vastu meedia on samuti surve all ja tundub, et äh, luuakse seal uuesti äh, ühe erakonnaga riiki äh, sama mudeliga nagu vana Gajomi puhul. tänane resolutsioon kutsub üles Euroopa Liitu ja liikmesriike kaalumas sihitud sanktsioonide kasutamist ja reisikeelu panemist valitsuse juhtivatele liikmetele ja nendele rahalistele toetajatele. kui me neid sanktsioone ei sea, siis peaks kaitseväe vähemal, siis ei tekigi vajadust, et Nasheed lastakse vabaks vangistusest ja, ja see tee riik asuks arenguriigile, mida tal on hädasti vaja. suur tänu, järgmisena saab sõna, on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik olu-, olukord äh, Maldiividel on murettekitav kolmel põhjusel. kõigepealt äh, on demokraatia olukord halvenenud riigis, teiseks äh, riiklikud institutsioonid ei ole erapooletud ja kolmandaks endise president Mohammed äh, Nasheedi juhtum, mille taga on poliitilised äh, kaalutlused. see, et põhivabadusi järjest kärbitakse, sealhulgas meelevabaduse vabadust, kogunemisvabadust, sõnavabadust, äh, ühinemisvabadust ja meediavabadust, see on kõik alarmeeriv. me tunneme muret ka kohtusüsteemi politiseerimise pärast endise president Nasheedi kohtuistung on selleks tõendiks selle taga on väga selge poliitiline agenda ja kogu menetlus on olnud vigu täis ja sellepärast ongi vaja Euroopa Parlamendis suurt fraktsioonide ülest äh, toetust äh, sanktsioonide seadmiseks teatud äh, Maldiivide valitsuse liikmetele ja nende toetajatele, suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Veržia, proua Veržia, palun, sõna on teil suur tänu, härra juhataja. kahe tuhande kaheksandal aastal Maldiividel tõesti toimusid esimest korda demokraatlikud valimised. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõppes aga see lühike demokraatia periood, Nasheed kukutati, kolmteist aastat määrati talle mm, äh, vanglakaristust ja isegi ÜRO inimõiguste ülemvolinik on öelnud, et tegemist äh, on äh, äh, väärotsusega. täna on Maldiividel üle tuhande inimese poliitilistel kaalutlustel vangis. surmanuhtlus on taastatud, moratoorium on tühistatud ja tegelikult öö, Äh, on kõiki vabadusi kärbitud ja see on, Maldiivid on väga suurte, ähm, on kimpus väga suurte eba ebavõrdsusega väga paljud inimesed äh, lahkuvad sealt, see saareriik sõltub turismist, eriti eurooplastest ja valitsus hiljuti võttis vastu seadusandluse, millega keelatakse igasugused boikotid katastroofide puhul eh, eh, kõige suurem katastroof aga selle riigi jaoks on kliima soojenemine, varsti ujutatakse see riik lihtsalt üle, Euroopa Liidul on vahendid tema aitamiseks ja peavadki aitama. suur tänu ja viimane autorite seast on härra Panseri. suur tänu, härra juhataja, me oleme väga mures arengute pärast äh, Maldiividel, kui me vaatame demokraatlikku arengusuunda. poliitilist, poliitilise opositsiooni rõhumine on eriti murettekitav. Maldiividel tuleb samuti kinni pidada ÜRO otsustest ja me peame nõudma, et Maldiivide ametivõimud vabastaksid koheselt endise presidendi Nasheedi lisaks sellele peab tagama vastavalt põhiseadusele ka õigla, õig-, õiglane kohtumõistmine, see on ka rahvusvaheliselt õiguse kohaselt nende kohustus, me oleme näinud väga väga palju juhtumeid, kus kasutatakse riigivõimude poolt vägivalda meeleavaldajate suhtes kuid äh, seda ei tohi sallida. väga oluline on aga loomulikult kohtute sõltumatus, et nad saaksid oma tööd korralikult teha. suur tänu äh, ja nüüd saab sõna fraktsioonide, saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rahvapartei nimel härra Preede, teil on üks minut. suur tänu, äh, härra juhataja. mitte esimest korda ei räägi me sellel aastal Maldiividest. juba siis, kui olukord hakkas äh, halvenema, võtsime me kohe sõna. nüüd äh, vahepeal on äh, jällegi vangistatud järjekordselt endine president Nasheed. kuigi ta mõned kuud tagasi varem oli lastud tagasi koju tervislikel põhjustel, kuid kohtud süsteem ongi üks kõige suuremaid probleeme Maldiividel. Maldiivid juba hakkasid täiesti normaalse riigina toimima, aga siis pöördus kõik kui üks pere võttis seal võimu uuesti üle. kolleeg Kuukan ütles täiesti õigesti, me peame mõtlema äh, sellele, et tuleb vastutavatele isikutele seada sanktsioonid, on sallimatu see, et kontrollitakse niimoodi äh, Äh, kohtusüsteemi, rõhutakse opositsiooni ja pannakse inimõiguste eest võitlejad lihtsalt vangi. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kolleeg Howitt, teil on üks minut, palun kohutav inimõiguste olukord Maldiividel ei meenuta postkaarti. poliitiliste vastaste allasurumine ja võimude lahususe põhimõtte eiramine, surmanuhtluse taassissetoomine äh, näitavad, et ähm, demokraatia ei ole seal eksisteeriv äh, ja poliitiliste äh, vastaste tagakiusamine on väga suureks ohuks seal ja üle kahesaja äh, džihadisti ähm, on sealt pärit äh, ja parlament peaks olema mures. Äh, seal on nüüd šaria tagasi sisse toodud ja radikaliseerimine süstematiseerub, mitte selle vastu ei võidelda kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme välisteenistujate liikmesriiki kutsunud üles äh, hoiatama äh, Malediivide küsimuses äh, inimesi ja üle, oleme kutsunud üles ka võtma tarvitusele sanktsioone, kui inimesest olukord veelgi hullemaks seal muutub ja nüüd me peame oma lubadusi täitma ja me peame tegelema inimõiguste olukorraga Maldiividel, aitäh. aitäh. mulle on äh, teada antud, et mõnikord on äh, mm, tõlkidel probleeme kõnelejate kõnekiirusega, palun pidage seda meeles. järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Naart. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, ja seda on siin juba ka öeldud, volinik, te peate väsimatult Te peate kindlasti olema väsinud juba sellest, et siin pidevalt räägitakse ühest ja samast asjast. kõik fraktsioonid Euroopa Parlamendis äh, on sellega nõus, mitte keegi ei ole selle vastu. see tähendab seda, et äh, reaalsus on täpselt selline, nagu ta ongi ja see reaalsus on väga karm ma ei hakka siin inimõiguste rikkumisi selles riigis eraldi välja tooma, me oleme neid juba kuulnud eelnevate sõnavõttude hulgas, aga ma tahan öelda seda, et kui me sõnadelt tegudele ei liigu, eh, siis me lihtsalt eh, ajamegi siin tühja juttu. ja seetõttu Euroopa Liidu sisenemise keeldatud isikutele nende varade külmutamine ja inimeste hoiatamine, kes tahavad sinna reisija, reisida, äh, öeldes neile, mis riigiga tegu on, on Euroopa Liidu kohus, sest et äh, vastasel korral äh, me oleme lihtsalt silmakirjalikud, me ütleme küll, et mis valesti on, aga me käitume ka valesti. suur aitäh, proua Ribasi roheliste nimel suur tänu, härra juhataja, nagu kolleeg ütles, kui me mõtleme sellele, et mis on Maldiivid, siis me tavaliselt mõtleme sellele, et see on väga ilus äh, paradiis kusagil seal kaugel, valged rannad, sinine meri, aga tegelikkus on hoopis midagi muud. Mohammed Nasheed, kes oli esimene Maldiivide demokraatlikult valitud president, on ikka veel vangis. miks? sellepärast, et äh, ta kuulutas välja ilmalikkuse Äh, me teame, et Maldiivid on täiesti läbi korrumpeerunud, surmanuhtluse moratoorium on tühistatud ja isegi seitsmeaastased lapsed võivad sattuda surmanuhtluse ohv-, äh, ohvriks või pannakse nad vangi kuni täisealiseks saamiseni. ja eriolukord kuulutati riigis ka lihtsalt välja kuueks päevaks. no mida teha siis? mina arvan, et kõigepealt äh, peaksid reisibürood, see tuleb välja siin öelda, ei tohi enam Maldiive välja pakkuda reisisihina ja kutsuksin üles ka turistidele, turiste võtma vastutuse, ärge reisige sinna enam ainult niimoodi on meil võimalik äh, lämmatada see võim, kes on praegu võimul ainult läbi turismi. kui me tahame toetada, kui me tahame astuda vastu äh, sellele režiimile, siis me saame seda sanktsioneerida ainult läbi meie enda. aga äh, Euroopa on täna Maldiivide jaoks teine kaubanduspartner number kaks ja me peame ära kasutama seda võimu. me peame konkreetseid äh, meetmeid kasutama valitsuse liikmete vastu, seadma reisikeelu nendele, tuleb tegutseda, härra volinik. me kõik vastutame selle olukorra pärast Maldiividel. Eh, proua Rivasi, aitäh teile. aga teile on olnud soov esitada sinise kaardi küsimus, palun. härra Tšernetski. aitäh suur aitäh, proua, et mu küsimus vastu võtate. palju õnne teile selle eest, mida te ütlesite, aga mul on siiski üks küsimus. ma pean tunnistama, et see ei ole asjakohane mitte ainult selle arutelu puhul siin, kas meie Euroopa Liiduna peaksime kasutama äh, turismi boikoti äh, instrumenti, kas me peaksime avaldama ka majanduslikku survet sellele riigile, äh, see oleks ju ainult tõhus surve avaldamise mehhanism, et Maldiivide valitsus tõesti oma poliitikaid ka muudaks. ma olen teiega absoluutselt nõus ja seda ma tahtsingi öelda. vastutavad paljud inimesed, kõigepealt meie Äh, kui me läheme sinna reisile ja samas teame, kuidas need inimesed äh, seal kannatavad, millises põrgus nad elavad, siis me vastutame ka selle põrgu jätkumise eest. ja reisibürood peavad ütlema ei, nad peavad äh, ütlema inimestele, et kui te sinna reisite, siis te toetate kohalikku võimu, mis on, pöördun, pöördun voliniku poole. meil on ju kaubanduslepingud, nende kaubanduslepingutega on võimalik survet avaldada, kuidas nad üldse ennast peaksid liigutama, kui meie mitte midagi ei tee ja kui me mitte midagi ei tee, siis me oleme ka süüdlased, nii et meil kõigil on oma roll mängida. aitäh ja nüüd kolleeg Castaldo, palun, te saate EFTD nimel sõna üheteks minutiks. suur aitäh ähm, tegemist on riivi, riigiga, mis põhimõtteliselt on turistide jaoks paradiis, kuid inimõiguste ja demokraatia kontekstis on tegemist põrguga kohalikele äh, ja äh, valitsus on väga autorati-, autori-, autori-, autoritaarne ja äh, valitseb korruptsioon, sallimatus, äh, me oleme seda juba näinud ja nüüd Daeshi lippe on läbi pealinna seal viidud ja samas Äh, meie reisikorraldajad äh, äh, vaikivad selle kõige kohta, ikkagi pakutakse Maldiive kui turismisihtkohta välja. aga olukord kohalike jaoks on seal täielik põrgu. kliimamuutuste teema on väga tõsine probleem nende jaoks, endine president on nüüd vangi heidetud, meil on vaja tegutseda, me peame tegutsema selle nimel, et õigusriiklus säiliks Äh, turismisektor peab ka midagi ette võtma, äh, turismireiside müümine sinna peab lõppema, me peame hoolitsema selle eest, et äh, demokraadid Maldiividel saaksid meiepoolse toetuse, sest nad vajavad seda rohkem kui kunagi varem. härra Pospisil, teil on palun nüüd sõna. suur aitäh mm, kõik parlamendisaadikud on nõus selles osas, et me peame midagi ette võtma olukorra puhul Maldiividel, me ei saa sellest mitte ainult rääkida, me peame midagi ka tegutsema, midagi ka tegema. mina pean ütlema, et kui me räägime Äh, õiguskorrast, äh, siis olukord Maldiividel muutub järjest hullemaks. Äh, kohtusüsteem toimib järjest halvemini. endine president kukutati mitte ainult muude faktorite pärast, vaid ka sellepärast, et ta ütles, et kohtusüsteem Maldiividel on korrumpeerunud, see oli üks põhjusest, põhjustest ja peaprokurör kutsuti mm, seadusevastaselt ametist tagasi Ehm, Maldiivid ei, ei valitse õiguslikku korda ja ma tahaksin äh, kolleegidele öelda, et äh, see kõik peab mõjutama tegelikult Euroopa Liidu ja Maldiivide vahelisi suhteid ka. me peaksime külmutama äh, nende ametnike varasid, kes sellest vastutavad, aitäh. härra Kristea, palun üks minut. me näeme praegu sellist tendentsi, mille kohaselt äh, autoritaarne režiim terroriseerib äh, elanikkonda, meediat, äh, kiusab taga op-, opositsiooniliikmeid ning on teinud täieliku tagasikäigu kõigi edusammude osas, mis on tehtud inimõiguste valdkonnas. näiteks üks opositsiooniliige mõisteti terrorismis kolmeteistkümneks aastaks vangi, taga kiusatakse ka teisi poliitikuid ning äh, ko-, äh, kohtuprotsessid ei äh, pea kinni ei riiklikest ega rahvusvahelistest õigusnormidest. välisteenistus peab olema aktiivsem kahepoolsete suhete arendamisel Maldiividel, et suudetaks tugevdada demokraatiat ja õigusriiki. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Poltšak üheks minutiks. mě naplňuje skutečně velkou hrdostí ta neuvěřitelná jednota, která je slyšet. Olen äärmiselt uhke nähes, kui ühtsed ollakse parlamendis. sooviksin tsiteerida eh, president Nashi, kes veebruaris eh, kukutati on oluline aru saada, mis siin toimub. see äh, peaks olema meie sõnum. see peaks olema suunatud ka meie oma rahvastele Euroopas. millise vabadus on kadunud, tegevusvabadus tege,, õigus teha seda, mis pole keelatud, era- eh,, Ehm, ehm, õigus eraelule, liigumisvabadus, äh, õigus äh, vabad, äh, vabalt saarelt lahkuda, kogunemise õigus, assotsiatsiooni õigus, kõik see on kadunud. Euroopa kodanikud peaksid olema sellest teadlikud, kui nad neid saari külastavad. sooviksin samuti kutsuda üles sanktsioonide kehtestamisele. järgmisena saab ja äh, Teile, härra äh, Boltšak, on äh, sinise kaardi küsimus härra Punannult. Eh, suur tänu, sooviksin teie käest küsida järgmist. ma ei ole sellega nõus, mida te ütlesite, võttes arvesse aga, et kui Euroopa äh, vaatab maailma, räägib sellest, et ähm, me peame kaitsma inimõigusi ja nii edasi, äh, kuid kas te olete nõus äh, sellepärast, et äh, sellega, et tuleks sanktsioneerida Hiinat ja Saudi Araabiat surmanuhtluse pärast, kas te oleksite nõus sellega, et Euroopa mitte ainult ei räägiks ilusaid jutte, vaid ka sanktsioneeriks selliseid riige või võtaks samuti meetmed kasutusele Ameerika Ühendriikide vastu, mis rakendab suur surmanuhtlust? see on pisut kummaline küsimus, aga vaatame, mida härra Boltšak ütleb, ütleb president, suur tänu teile. suur tänu selle küsimuse eest. ma tahan teile ühte öelda. eile rääkisin arutelus Hiina kohta, et äh, loomulikult ma respekteerin universaalseid äh, inimõigusi, loomulikult äh, Euroopa peab sellisest asjast rääkima ja loomulikult jagan ka eh, mures eh, olukorra pärast eh, Saudi Araabias ja mujal. me ei, ei saa vaikida lihtsalt sellepärast, et nad on olulised majanduspartnerid meie jaoks. nüüd oleme jõudnud Catch the Eye. nii ja nüüd annan sõna härra Mariasele. suur tänu, president. Maldiivid on turistide jaoks paradiis maa peal ning seda Ameerika ja Euroopa turistide ähm, kasuks, kuid tegelikult on see põrgu inimõiguste jaoks. Äh, kuulutati välja äh, eriolukord, mis lõpetati seoses diplomaatilise survega. Äh, praegune režiim on kehtinud kahe tuhande kaheksandast aastast peale, olukord on äärmiselt habras ning Äh, erakorraline olukord äh, kuulutati välja äh, seoses paljude meeleavaldustega, president aga oli vangis, Euroopa ei tohiks olla segatud teiste riikide siseasjadesse sekkuda, kuid samas Maldiivide kodanikuõigusi tuleb respekteerida. Euroopa kodanikud peaksid teama, et Maldiivide kaunid rannad, idüllilised rannad on ainult jäämäe tipp seal on vaesus, seal on sotsiaalset hüljatust ning samuti islamiriik šaria valitseb seal. ja nüüd üheks minutiks saab sõna political interference in the judiciary undermines the credibility of the country's judicial system and the me, me eh, peame Eh, tegema kõik eh, stabiilsuse saavutamiseks selles riigib. tundub, et inimõigusi Maldiividel on tõsisti riku, tõsiselt rikutud eh, ja praegusel hetkel valitsus ei suuda oma kohustusi täita ning inimõiguste kaitsjaid ähvardatakse ja hirmutatakse. sellega seoses väljendaksin oma sügavamat muret demokraatlike standardite kaotamise pärast nagu ka vägivalla kasutamise pärast rahumeelsete demonstrantide vastu, kes ähm, keda ründavad vägivaldsed jõugud. peame jälgima olukorda arengut Maldiividel ning äh, peame suurendama stabiilsust, äh, garanteerima õigusriigi tagasitulekut, põhiõiguste kaitset ja äh, inimõiguste kaitset selles riigis. suur tänu teile, härra Frunzulika. nüüd annan sõna volinik Stiljanidesele, palun. palun, volinik suur tänu, president. ma räägin siin oma kolleegi asepresidendi nimel, kes ei saanud tänasel arutelul osaleda. oleme siin selleks, et rääkida inimõiguste olukorrast Maldiivi saartel. tahaksin teile me-, meenutada, et eh, Maldiivid osalevad väikese eh, saarte riikide liidu kuulumisest, nad osalesid COP kahekümne ühe ähm, kohtumisel Pariisis ja nende roll on äärmiselt oluline. kuid äh, viimane arutelu äh, Euroopa Parlamendis inimõiguste teemal äh, äh, Maldiividel toimus kaheksa kuud tagasi, selle aja sees äh, on valitsus äh, Äh, ajanud poliitikat, mis isoleerib neid rahvusvahelisest üldsusest ning mis äh, on teinud tõelise tagasikäigu edusammude osas, mis oli tehtud demokraatia ja inimõiguste valdkonnas. Äh, paljud inimõiguslased tunnevad, et nende elu on ohus, samuti on tekkinud viha ja hirmuõhkkond, on tekkinud ka äh, oht, et äh, tek-, tekib äh, aina radikaalsemaid islamiste selles riigis. valitsuse usaldusväärsus aina väheneb, kohtu iseseisvus tekitab samuti küsimuse õigusriigi eksisteerimise kohta selles riigis ning äh, oleme väga mures sellepärast, et valitsus sekkub kohtute tegevusse äh, ja, ja muudab meelevaldseid seaduseid ja samuti tehakse üleöö muudatusi põhiseadusesse lihtsalt selleks, et võimule edasi jääda. on äärmiselt oluline, et valitsus tegutseks kiiresti, et need äh, need probleemid lahendada ja taastada õigusriik, taastada eh, kohtusüsteemi eh, iseseisvus, see on äärmiselt eh, oluline selleks, et garanteerida kõikide maldiivlaste võrdne kohtlemine. positiivse poole pealt positiivse poole pealt on de facto moratoorium surmanuhtlusele kehtestatud ja palume see, et see nii ka jääks, eriti puudutab see eh, alaealisi eh, kurjategijaid. palume ühtlasi, et surmanuhtlus keelustataks täielikult. Euroopa Liit soovib selgelt välja öelda, et meievahelistes suhetes äh, on oodata tõsist tagasilööki, kui Maldiividel, äh, äh, kui, kui Maldiivid hakkavad taas kasutama surmanuhtlust kuueteistkümnes aasta morat-, aastase moratooriumi järel, see on Euroopa avalikkusele vastuvõetamatu. oleme aina rohkem mures ka radikaliseerumise pärast Maldiivi saartel ning äh, oleme mures sellepärast, et ain-, õnnetuseks aina rohkem maldiivlasi ühineb Daeshiga, äh, Daeshi võitlejatega Iraagis ja Süürias. Euroopa Liit on valmis koostööd tegema Maldiivide valitsusega, et kaitsta demokraatlikke väärtusi, inimõigusi ja õigusriigi. kuid äh, Maldiivide valitsus äh, on see, kes peab garanteerima sadade tuhandete turistide julgeolekut ja turvalisust, kes igal aastal äh, neid saari külastavad. Õnneks äh, on Maldiivide valitsus nõus sellega, et Euroopa õigusekspert tuleb hindama õigussüsteemis toimuvat, õigussüsteemi muutmist ja kriminaalkoodeksi muutmist. loodame, et äh, see aitab välja tuua need äh, küsimused, kus oleks võimalik õigusriigi olukorda parandada, viies selle kooskõla rahvusvaheliste standarditega. E, selline progress oleks oluline samm äh, valitsuse jaoks ja näitaks üles valmisolekut rahvusvahelise kogukonnaga koostööd tegemise nimel, et kaitsta demokraatiat ja inimõigusi. loodetavasti seda ka ähm, varsti näeme. suur tänu, suur tänu teile, härra Stiljanidis. Te jääte meiega ka järgnevaks aruteluks. oleme saanud seitse resolutsiooni ettepanekut selle arutelu